kahesaja kahekümne seitsmendat aastapäeva. aga läheme nüüd edasi hääletusega. ja hääletusele tuleb härra Hatsi Markakise raport kontrollikoja eriaruanded seoses heakskiidu andmisega komisjoni tegevusele kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisel, vabandust, üldeelarve, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. ning nüüd hääletusele nimelise hääletusega otsus number kaks, audiovisuaalsed ja kultuuriagentuurid, hääletus on avatud, hääletus on suletud vastu võetud. kolmas otsus, eh, täidesaatavad, täidesaatava ameti innovatsiooni ja konkurentsivõime jaoks nimeline hääletus on avatud. kas nüüd hääletus on suletud? vastu võetud. nüüd eh, neljas otsus. tervise- ja Tarbijaagentuur avatud on hääletus. hääletus on suletud vastu võetud. nüüd äh, viies otsus Euro Euroopa ülesed transpordivõrgud, äh, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena otsus kuus, hääletus on avatud nüüd see on suletud. vastu võetud. nüüd seitsmes otsus, teadusuuringute täitevagentuur avatud hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud ja nüüd hääletusele muudatus number üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena äh, seitsmes muudatusettepanek hääletusel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. see on suletud vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. Äh, tagasi lükatud. järgmis järgmisena nimeline hääletus lõige seitsekümmend kaheksa osas äh, hääletus on avatud, suletud. vastu võetud. lõige seitsekümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud tagasi lükatud. järgmisena lõige kaheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud. protseduuriline küsimus saalist. jah, saatke mulle palun tehnik, sellepärast et ma ei saa hääletada. saadame kohe, ütleb proua president järgmisena on kaheksakümmend üks nimeline hääletus, äh, avatud hääletus. suletud. tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on avatud. see on suletud tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus. nii hääletus on avatud. suletud. vastu võetud muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. paneme hääletusele kogu resolutsiooni eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud hääletu-, äh, see on vastu võetud ja õnnitleme siis äh, härra raportööri. järgmisena härra Hatšimarkakis teine raport kontrollikoja eriannete kohta seoses heakskiidu andmisega komisjoni tegevusele kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisel. lõige viis, paneme hääletusele lõige viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, kogu resolutsiooni eelnõu hääletusele nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud tervitame härra raportööri, kuivõrd see võeti vastu peaaegu ühehäälselt. ja nüüd äh, vastavalt päevakorrale läheme edasi härra Idala raportiga kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve, Euroopa Parlament. nüüd äh, kõigepealt äh, nimeline hääletus, otsusele hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi hääletame resolutsiooni eelnõu muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena lõige viis nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. Öeldi, et lükati tagasi, aga korrigeerime siiski vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks langeb käesolevaga ära. edasi muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud. tundub, et võeti vastu. muudatusettepanek number seitse, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kaheksakümmend kuus nimeline hääletus, kes on, on jah, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kaheksakümmend seitse, seal on äh, kuue osa kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viies osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuues osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksakümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek number üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus algas. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige sada üheksateist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige sada kakskümmend üheksa selle osas on ka suuline muudatusettepanek proua Lullingilt, palun. jah, proua president, fraktsiooni nimel ma teeksin ühe äh, suulise muudatusettepaneku selle lõike osas, see on tehniline oma iseloomult ja teeksin siis ettepaneku, et punkt i, i, i, i, ma ei saa üldse aru, miks neid niimoodi nimetatakse, aga igal juhul, et äh, siin vahetatakse prantsuse keeles äh, ajad ära, ehk teisisõnu, need meetmed, millest siin räägitakse, äh, on juba mõnda aega tagasi kasutusele võetud, rohkem kui kaks aastat tagasi, nii et täiesti mõttetu on siin tulevikus nõuda selliseid asju, mis on juba korda saadetud nii et ma arvan, et eh, kõige mõistlikumadki, eh, vähem mõistlikumad teist saavad aru, et see, selles on teatav mõte ja et Euroopa Parlament eh, märgib seda, et viiekümnest aastas, viiekümnendast aastast, viiekümnendast eluaastast on inimesel õigus minna eelpensionile ja nii edasi, nii et äh, ja tuleb öelda, et pensioniiga on juba tõstetud kuuekümnest kuuekümne kolmele aastale ja et juba on tehtud seda ja teist ja kolmandat mitte ei hakata tegema. Grazie, onorevole Lulling, ci sono opositsiooni al-. suur tänu, proua Lulling, kas on vastuväiteid? kui ei, siis asume hääletama, kes on poolt? ei? meil on siin osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud, edasi sada kolmkümmend, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud. selle kontrollime üle, see ei olnud selge. niisiis hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi sada kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et lükati tagasi, kolmas osa poolt, kontrollime teise osa üle, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võime ka selle üle kontrollida, aga palun andke kätega korralikult äh, märku, muidu me kaotame lihtsalt aega. nüüd on hääletus alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, hääletame resolutsiooni eelnõu muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. õnnesoovid raportöörile. järgmisena härra Rivellini raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu ülled eelarve nõukogu. hääletame nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsiooni eelnõu lõige neli nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kaksteist, seitsmes osas. nimeline hääletus esimese osa kohta on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, neljas osa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viies osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kuues osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. seitsmes osa hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. nüüd edasi härra Rivelini raport kaheksakümne üheksa aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve kontrollikoda. hääletame, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek ettepanekud. muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni eelnõu üle. nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud õnnesoovid raportöörile. nüüd endiselt härra Riveliini raportid kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve majandus- ja sotsiaalkomitee nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd edasi resolutsiooni eelnõu. muudatusettepanek number kolm, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud. aga kontrollime selle üle ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viis, palun andke selgelt märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime ka selle üle? ei, hästi. siis edasi muudatusettepanek number seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et lükati tagasi. kontrollime üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja palun andke selgelt käega märku. muudatusettepanek number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu üle muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud õnnesoovid raportöörile. edasi endiselt härra Rivellini raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve regioonide komitee. hääletame. nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, resolutsiooni eelnõu, muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. hääletame resolutsiooni eelnõu üle muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud. hääletamine lõppes. vastu võetud õnnesoovid raportöörile. edasi härra Stasi raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine kaheksas, üheksas ja kümnes Euroopa Arengufond. hääletame otsuse eelnõud, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, vaatame resolutsiooni eelnõu üle. muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud üks ja kolm, mis on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame resolutsiooni eelnõud muudetud kujulimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. edasi, Stavrakakise raport, kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine Euroopa Ravimiamet, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud ja õnnesoovid äh, raportöörile. nüüd äh, resolutsiooni eelnõu muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud tundub, et võeti vastu, aga kontrollime üle. ei. hästi, siis lähme edasi, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud. tundub, et lükati tagasi. hästi, selle kontrollime üle, hääletamine on alanud. muudatusettepanek neli, hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletud. tundub, et lükati tagasi. kas kontrollime üle? hästi. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. aga palun tõesti andke käega selgelt märku, muidu ma ei saa õiget hinnangut anda. kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. üritan nüüd äh, nime hääldada korralikult, härra Stavrakakis ja nüüd äh, Euroopa Põhiõiguste Ameti teemaline raport, otsuse eelnõu nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd resolutsiooni eelnõu juurde muudatusettepanekuid ei ole, seetõttu hääletame kohe. nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid härra Stavrakakisele nüüd edasi kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ITER. hääletame, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu muudatusettepanekuid ei ole. hääletame, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud õnnesoovid raportöörile. nüüd edasi on päevakorras härra Moreira raport, erakorralised ühepoolsed äh, kaubandussoodustused äh, Pakistanile. nimeline hääletus. muudatusettepanek nelikümmend kolm. hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi nüüd hindakomisjoni muudatusettepanekud hääletame kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolleeg Pidekainil on suuline muudatusettepanek, palun Eh, pärast sõnu, eh, mis seal on toodud üheksandas artiklis, me tahaksime lisada sõnad eh, any association uh, who has no legal personality but acting on the behalf of the union see viiks selle dokumendi vastavusse kõikide teiste dokumentidega, kus on olemas sees kaitseklausel, aitäh. Ci sono obiezioni? No, quindi... kas keegi on selle vastu? ei. siis lähme edasi, hääletame muudatusepanekut kolmkümmend kolm, mis on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt. hästi, kontrollime üle. kontrollime veel üle kolmekümne nelja, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, palun andke selgelt märku. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend poolt. hästi, kontrollime ülejäänud kolmkümmend üheksa veel kord. Te peate selgelt käega märku andma, üks kolmandik üldse ei tõsta kätt. ja nüüd on hääletus alanud, kolmkümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, palun andke selgelt märku, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja hääletame nüüd äh, resolutsiooni eelnõu, vabandust, komisjoni ettepaneku üle muudetud kujul kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Moreira soovib midagi öelda, palun Tä. tänan, president. ma tahtsin äh, öelda, et ma sain Inta komisjonilt mandaadi, et äh, paluda seadusandliku resolutsiooni eelnõu üle hääletamist edasi lükata ja see on ka minu isiklik arvamus selles küsimuses. no, no, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola alla commissione, prego. vabandust, ma pean andma sõna komisjonile komisjon on nõus ettepanekuga lükata edasi hääletamine selle resolutsiooni üle. niisiis, eh, Moreira ettepaneku üle hääletame, kes on poolt? kes on selle poolt, et edasi lükata, jah, kes on vastu? nii et ettepanek on vastu võetud ja sellepärast saadame tagasi komisjoni selle te-. Relazione dell'onorevole Schutler sulle disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali. Schleiteri raport, mis puudutab üleminekukorda liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringute käsit-, investeering-, käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks esimene muudatusettepanek, kes on poolt? palun korralikult käsi tõsta, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, hääletus on avatud hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus, muudatusettepanek neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame üle kontrollima. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks, vastav osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks vastav osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks vastav osa, kes on poolt, vastu kas me peame üle kontrollima? jah, meil on vaja üle kontrollida, sest ei tõsta korralikult kätt, hääletus äh, on avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu mul on täiesti võimatu hinnata, hääletus algas elektrooniliselt. hääletus lõppes. heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, palun korralikult kätt tõsta, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus üks, vastav osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üks, vastav osa, põhjenduspunktis kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd ma panen muudetud ettepaneku hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd panen hääletusele resolutsiooni eelnõu, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud, õnnitlused raportöörile. nüüd läheme edasi, makromajanduslik finantsabi Gruusiale Moreiro raport, kolm muudatusettepanekut, panen nad koos hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudetud ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsiooni eelnõu. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes seega vastu võetud. meie õnnitlused raportöörile. nüüd kuulame ära hääletuste selgitused.